fraktsioon või äh, vähemalt nelikümmend saadikut enne tänaste, tänase protokolli kinnitamist. ja protseduuriline küsimus, härra Karver, palun. aitäh, härra juhataja härra president, ma kirjutasin härra Schulzile neljandal veebruaril ühes väga olulises küsimuses ja ma tahaks siis saada ka vastust. ma olen kolleegidelt kuulnud samasuguseid äh, Mm, samasugustest juhtumitest ja nüüd äh, mul on siin äh, äh, seitsesada viiskümmend üks tunnistajat, et ma, et ma saadaksin selle kirja president Schulzi büroosse. ja esimene on siis proua Jaslovetska raport, soovitus Euroopa Liidu ja Šveitsi vaheliste isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli kohta. no signor presidente soltanto per eh, ricordare che il premio nobel per la pace shimon peres ieri ha. ei ma tahaksin ainult meenutada et shimon peres eh, nobeli rahupreemia laureaat eh, sai südamerabanduse ja asub on, on eluohtlikus seisundis, me tahaksime soovida talle kõike paremat ja peatset tervenemist. me soovime kõik talle head paranemist ja nüüd äh, proua Jaslovetska äh, raport äh, Euroopa Liidu ja Šveitsi vaheline liikumine, hääletus avatud äh,, nimeline hääletus. hääletamine lõppenud hääletamine avatud ja nüüd hääletamine suletud. vastu võetud. Šogori raport. majanduskasvu ja tööhõive alane kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine. nimeline hääletus, hääletus on alanud. Votul este închis hääletamine lõppenud. vastu võetud. Beleti soovitus siseveelaevade tehnilised nõuded vastu võetud vastavalt kokkuleppele parlamendi ja nõukogu vahel Lambsdorfi raport, majanduspartnerlusleping Euroopa Liidu ja eh, SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kalanduskoostöö konventsiooni rakendamise kokkulepe. suur tänu, härra president, suur aitäh ka kõigile neile kõigile kolleegidele, kes koostööd tegid meiega selle resolutsiooni osas, on nüüd viimane aeg, et Euroopa Parlament näitaks, et me toetame sotsiaalset dialoogi. Euroopa Liidus tuleb parandada miljonite kalandussektori töötajate töötingimusi, tuleb tunnustada nende õigust väärikale tööle ning lubada neile ka korralikku puhkeaega tuleb äh, heaks kiita Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid, äh, sellepärast et vastasel juhul ei ole mingit kontrolli võimalik teostada. nüüd on meil suur enamuse toetus olemas, ilma õigusteta ei ole meil mingisugust demokraatiat. aitäh. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, jätkame äh, raportiga, mis puudutab, resolutsiooniga, mis puudutab viimase aja sündmusi Poolas. esmalt äh, ENF-i resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. ja jätkame viie fraktsiooni resolutsiooni ettepanekuga. artikkel kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli ka äh, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel seitse, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. artikkel kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletamine lõppenud vastu võetud. ja pärast artiklit kaheksa muudatusettepanek kolm nimeline hääletus, hääletus algas. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletamine lõppes. tagasi lükatud. viide kaks, originaaltekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud viide kaksteist, kes on poolt,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 põhjenduspunkt C kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt H, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt J, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt K, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaks siis V, e, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud ja nüüd äh, originaaltekst, äh, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt äh, Z kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. minu meelest oleks vaja kontrollida, hääletus alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. Lähme edasi härra Castaldo raporti juurde. jah, härra Castaldo, palun. suur tänu, härra president, ma tahtsin tänada variraportööre veel kord, nad tegid tõesti suurepärase töö ära selle raporti osas. meie eesmärgiks oli tihendada koostööd Tuneesiaga ja me peame siin kindlasti tänama ka Tuneesia rahvast, kes on väga suuri jõupingutusi teinud, muuhulgas ka kodanikuühiskonnas, nad said ju ka Nobeli rahupreemia. seda solidaarsuse ning pikaajalise nägemuse eest. suur aitäh, kõigepealt kakskümmend seitse esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kolmkümmend üks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kolmkümmend neli, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number nelikümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viiskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kuuskümmend üks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kuuskümmend kaks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuuskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt M. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. terve resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. Felicitări autorului. palju õnne raportöörile. Balaši raport Sotsiaalne dumping Euroopa Liidus. number üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. artikkel üks, kolmas osas, nimelise hääletusega esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud teine osa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmas osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel kaks, kahes osas. nimeline hääletus, esimene osa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud artikkel kaheksa kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, teine osa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud artikkel üksteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks, tagasi lükatud. kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. artikkel kolmteist kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. artikkel viisteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel kaheksateist, kuues osas, nimelise hääletusega, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. neljas osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. viies osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kuues osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel kakskümmend kaks kolmes osas nimeline hääletus, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. teine osa hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud kolmas osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel kakskümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. artikkel kakskümmend viis kahes osas. nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud artikkel kakskümmend kaheksa kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud artikkel kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. hääletus on alanud, kontrollime. kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud võime üle kontrollida ka ilmselt sama häälteenamus, mis eelmisegi puhul. artikkel kolmkümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, neljas osas, nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud, teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud neljas osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. artikkel kolmkümmend viis. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. artikkel kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. artikkel nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud artikkel nelikümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Votul este închis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. artikkel viiskümmend üks, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud. artikkel viiskümmend kaks, viies osas on nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud neljas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. viies osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud artikkel viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. artikkel viiskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. artikkel viiskümmend kuus, kahes osas nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud artikkel viiskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud. artikkel viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle. artikkel viiskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud põhjenduspunkt A kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud põhjenduspunkt D. põhjenduspunkt B. ei, vabandust. siiski põhjenduspunkt D kahes osas, nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. põhjenduspunkt B kolmas, kolmes osas, nimeline hääletus, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmas osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt AA, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud põhjenduspunkt A, D kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. hääletame resolutsiooni üle tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud palju õnne, härra Palas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 mikrofon puudub kõnelejal. härra juhataja, daamid ja härrad pärast hommikust istungit toimus vahejuhtum diplomaatide galeriis, seal oli kohal äh, Venemaa Föderatsiooni suursaadik. aga see ei ole siin Vene Riigiduuma ja ei ole ometi võimalik, et ta lihtsalt siin niisama sisse ja välja käib. ma tahaksin rõhutada, et ma loodan, et tulevikus selliseid asju enam ei juhtu. I, I personally because of the votes could not raise my eyes to that higher level kuna olid äh, hääletused, siis ma isiklikult ei näinud seda. ma ei saanud äh, üles vaadata, aga igal juhul oleme teadmiseks võtnud. okei okay,, okei okay.. We have two more points over Mr Lamsoo but kõigepealt saab sõna meie kolleeg härra president, tahaksin rääkida äh, viimasest raportist, ma olen raportöör, tahaksin tänada variraportööre suurepärase töö eest, mis oli pikk ja piinarikas, aga äh, kukkus hästi välja ja tahaks öelda ainult ühte asja. parlamendi häälega ütleb Euroopa, et me soovime sotsiaalset progressi ja nüüd on vaja, et Euroopa sellega tegelikult ellu viiks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Lambsdorff. ich will ganz kurz auf das lühidalt öö, reageerin sellele, mida ütles kolleeg Tšarnetski. meil on siin reeglid, et meie nõupidamistel võivad vaatlejana esitada A2 diplomaadi saatkonna kohta. meil ei ole siin midagi varjata ja mul on väga hea meel, <clears throat> et Vene saadik võib siin väga elavaid diskussioone jälgida. pühapäeval on ees Venemaa Riigiduma valimised ja on tore, kui ta näeb nii elusat, elujõulist parlamenti, nagu seda on meie oma. aitäh ja nüüd viimane hääletus. komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse määrust, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustust põhjustaja ja investeerimistoodete põhiteabedokumente. artikkel neli muudat-, suuline muudatusettepanek Paris äh,, Permas Perešilt aitäh tõenäoliselt äh, me lükkame tagasi äh, tehniliste normide ettepaneku, mille Euroopa Komisjon on välja pakkunud, sellepärast et komisjon ei ole kuulanud parlamendi nõudmisi, aga me soovime kinnitada seda, et me tahame kaitsta jaeinvesteerijaid ja äh, selle suulise muudatuse ettepanek ja ma palun, te toetaksite seda suulist muudatusettepanekut. positsioon la acest amendament kas on äh, veel seisukohti selle muudatusettepaneku kohta ja teen ettepaneku hääletada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna ja pean ütlema, et meil on vaja äh, kolmesadat kuuskümmend kuut saadikut selleks, et meil oleks äh, häälte enamus ja teen ettepaneku, et meil oleks nimeline hääletus äh, hää,, avan hääletuse. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, aitäh. Very tight. But if I didn't, they would say no, no, no. You... colleagues, we have the explanation to the votes and lugupeetud kolleegid, nüüd jätkame hääletuste selgitustega ja ma palun, et äh, need, kes soovivad lahkuda, lahkuksid ja palun laske teistel selgitada oma hääletusi Începem explicațiile la vot. Ja hääletame, alustame hääletuste selgitustega. ja kõigepealt hääletuste selgitused, mis puudutavad äh, härra